Äh, liikmesriikide valitsuste jõupingutusi ja nende esindajate jõupingutusi, kes soovivad leida oma tee kriisist välja. järgmisena läheb sõna Brons. Euroopa